Hello everyone! tere hommikust kõikidele! kui sooviksite oma kohtadele asuda, saaksime koosolekut alustada. mul on väga hea meel näha, et teid on täna siia nii palju tulnud. väga positiivne tunne on niimoodi alustada tööstuskomisjoni tööd, kui nii palju inimesi on kohal. loodetavasti saab see nii olema kõikidel koosolekutel ja võib ka nii minna, sest meil on väga huvitavad teemad kavas lähiaastateks. nii et seni, kuni te oma kohad leiate, äh, küsin juba, kas olete nõus tänase päevakorraga. siin on ka väike muudatus päevakorras. härra Juhan Lepasaare asemel vahetame täna pärastlõunal mõtteid proua Despina Spanuga, kes on digiühiskonna usalduse ja küberjulgeoleku direktor DigiConnectis. ta pisut selgitab äh, ENISA olukorda, härra Lepasaar aga on esitatud kandidaadiks tegevdirektori kohale ja temaga toimub äh, korralik kuulamine septembris. kas muudetud kujul olete päevakorraga nõus? selge. siis saamegi minna äh, täna hommikuse põhiteema juurde. suure, suurima heameelega teavitan siin Soome ministreid, proua Katri Kulmuni, majandus, majandusminister, kes tegeleb energeetika, tööstuse, VKE-de, teadusuuringute, innovatsiooni ja kosmosega. meiega on ka proua Sanna Marin kes on Soome transpordi- ja kommunikatsiooniminister. tema vastutab IKT, digitaalarengu tegevuskava ja küberturvalisuse eest. suur tänu teile mõlemale tulemast äh, selle eest, et hakkate meile tutvustama Soome eesistumise prioriteete, kolleegid, mõned teemade üle peame veel läbi rääkima praeguse eesistujaga mõlema ministri valdkondades. ja teiseks ootame kõigepealt ettepanekuid ja siis uute volinike kuulamisi. ootame komisjoni töökava. see saab olema kõik väga põnev. ja nii, et sügis saab olema meie jaoks väga töömahukas nii et alustame ja hakkamegi kuulama, millised on Soome prioriteedid. esimesena saab sõna proua Kulmuni. Teil on sõna. Dear chair. proua esinaine, proua Valean. Euroopa Parlamendi liikmed, minu jaoks on suur rõõm ja au olla täna siin Euroopa Parlamendis. ITRE komisjon ja tema liikmed on ol-, väga olulise tähtsusega, mis puudutab Euroopa tulevast energeetika, teadusuuringute ja tööstuspoliitika kujundamist, lugupeetud parlamendiliikmed, eesistuja maa jaoks on Euroopa Parlamendi roll otsustava tähtsusega nende poliitikavaldkondade edasiviimisel kõigi Euroopa kodanike heaks. ma loodan siiralt, et me kohtume üksteisega sageli Soome eesistumise ajal ja ka pärast seda. ja ootan meie ambitsioonikat ühistööd Euroopa konkurentsivõime toetamiseks. mul on väga hea meel, et mul on täna see võimalus arutada teiega nõukogu eesistuja Soome prioriteete. Soome on väga ambitsioonika eesmärgi seadnud, et Euroopa Liit saaks kõige konkurentsivõimsam ja sotsiaalselt kaasavam kliimaneutraalne majandus kogu maailmas. meie eesmärk on Äh, tagada, et meil võiks olla uus kasvuagenda kogu Euroopa Liidu jaoks. järgmise MFF-i lõpuleviimine on samuti üks kõige olulisematest poliitika eesmärkideks Soomele eesistumise ajal. mis puudutab eesmärke õigusloomeliste teemade osas, siis äh, ootan väga meie eelseisvaid kõnelusi nendel teemadel. lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, mida on Euroopa Liidul vaja jätkusuutlikuks arenguks. meie Euroopas, mees on globaalsed väljakutsed, kliimamuutused kõigepealt eeldavad kiireid samme globaalsel tasandil. teiseks, ki-, väga kiire tehnoloogiline areng muudab meie elusid, näiteks läbi digitaliseerimise, automatiseerimise ja tehisintellekti. kolmandaks, üleilmne konkurents on väga tihe ja seepärast peab Euroopa Liit ähm, tugeva ülemaailmse osapoolena esinema, seepärast me peame kiiresti liikuma sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt jätkusuutliku majanduse suunas. teiste sõnadega, selleks, et saada hakkama ülemaailmsete väljakutsetega, meie Euroopa otsustajad peame võtma vastu ambitsioonika kasvu poliitika agenda. mis on äh, jätkusuutliku arengu põhilised aspektid Soome jaoks eesistumise ajal? me peame liikuma kliimaneutraalse majanduse suunas, tõhusa siseturu suunas, kaasaegse tööstuspoliitika suunas, mida juhib digitaalmajandus, kus on selge rõhuasetus teadusuuringutele innovatsioonil. aktiivne kaubanduspoliitika, mis oleks Euroopa Liidu konkurentsivõime välismõõde, uued oskused ja jätkuv õppimine. lugupeetud äh, kolleegid Euroopa Parlamendis, meie ühist tööd on vaja selleks, et need eesmärgid äh, muuta tegudeks, kõigepealt äh, peavad tulemused olema nähtavad Euroopa Liidu tavakodanikele ja selles vaimus Euroopa Liidu poliitikate eesmärgiks on sotsiaalselt ja majanduslikult tugeva ja õiglase Euroopa Liidu väljaarendamine. meie eesistujana peame oluliseks, et tulevane kasvuagenda saaks olema tulevase komisjoni peamine ülesanne. me, see peab olema ambitsioonikas ja samas tõhus eesmärgiks peab olema see, et uus kasvuagenda oleks poliitiliseks raamistikuks järgmisel viiel aastal ja ma loodan, et selle aasta lõpul on meil ka jätkusuutliku kasvu agenda Euroopa Liidu jaoks valmis, nii et seda saab hakata rakendama. ja nüüd ma räägin teile hea meelega üksikasjalikumalt viiest aspektist, mis moodustavad poliitika raamistiku uuele kasvuagendale. kõigepealt punkt üks, üleminek kliimaneutraalse ühiskonna suunas. kliimamuutustega tegelemine on kohustus ja see on majanduslikus mõttes ka võimalus, teadusuuringud ja innovatsioon etendavad siin olulist rolli, mis võimaldavad need võimalused muuta jätkusuutlikuks majanduskasvuks. samal ajal üleminek kliimaneutraalse ühiskonna suunas peab olema õiglane. loodetavasti tulevikus ei olegi enam meil sõna jäätmete jaoks praegusel hetkel oleme aga veel kaugel emissioonide vähendamise eesmärkidest, nagu leppisime kokku Pariisis, meie rõhk peab olema heitmete vähendamises olulisel määral ning samas tõhusalt hin-, hinnatõhusalt ning samas peame tagama majanduskasvu järgmisteks aastakümneteks. Euroopa Liidu eesmärgiks peab olema null kasvuhoonegaaside emissioonideni jõuda aastaks kaks tuhat viiskümmend meil on vaja tähtsaid kliimapoliitilisi otsuseid langetada, kõige kiiremini otsustada, mis on meie pikaajaline nägemus. nagu teised Pariisi kokkuleppe osapooled, Euroopa Liit peab esitama oma pikaajalise kliimastrateegia ÜRO-le järgmisel aastal. kliimamuutused ja töö Euroopa Liidu pikaajalise nägemuse kallal on Soome eesistumise jaoks prioriteet. me oleme valmis tegema tõsist tööd, tuginedes juunikuise ülemkogu järeldustele, nii et me saame pikaajalise strateegia sõnastada enne aasta lõppu. ülemkogu kutsus liikmesriike ja komisjoni üles töötama tingimuste kallal, mis võimaldavad äh, Euroopa Liidul äh, olla vastuses Pariisi kokkuleppega. üleminek peaks säilitama konkurentsivõime, olema sotsiaalselt tasakaalustama ning võtma arvesse liikmesriikide olukorda kes saavad ise otsustada oma energiasegu üle. Soome istumise all, ajal on nõukogu juba alustanud ülemkogu suulist ellurakendamist. mitteametlikul konkurentsinõukogu, nõukogul Helsingi ministrite eesmärgiks on leida vastused, kuidas konkurentsivõime ja heitmete kahandamine omavahel kokku sobitada. teine peamine element on jätkusuutlik, jätkusuutliku arengu agendas äh, nutikas ja tulevikku vaatav siseturg. tähtis on tugevdada teenuseid, eriti digiteenuseid, mis peavad olema lahutamatu osa siseturust. Euroopa Liidul on oluline roll soodsa ärikeskkonna väljakujundamises. innovatiivsetel ettevõtetel peab olema võimalus laieneda. lisaks sellele Euroopa ettevõtete investeeringud on äärmiselt olulised selleks, et kliimaneutraalne majandus võiks tõepoolest sündida. kolmandaks paar sõna kaasaegse tööstuspoliitika kohta, kaasa arvatud digimajandus, tugev rõhk peab olema teadusuuringutel ja innovatsioonil. meie eesmärgiks peab olema see, et Euroopaks saa, Euroopast saaks globaalne liider digimajanduses, digitaliseerimine, tehisintellekt, andmed, platvormimajandus on liikupanevad jõud Euroopa Liidu edu jaoks üleilmsetel turgudel Euroopa Liidul on vaja poliitikaalaseid samme andmemajanduse osast, ligipääs andmetele, teadme, andmete jagamine, andmete kasutamine, taaskasutamine, koostalitusvõime ja usaldus. andmepoliitika põhimõtteid on täna nüüd väga vaja, sellepärast et meie ühiskonnad on järjest rohkem võrgustunud, teadmisintensiivsed ja digitaliseerunud ja lisaks tahaksin rääkida tehisintellektist. täna räägime palju tehisintellektist, sest see muudab meie elusid, kuid ühtlasi on äh, sellel potentsiaal parandada meie elusid. me teame ja lahendada väljakutseid, mis on meie ees Euroopa kodanikena, seepärast Euroopa peab tagama eetika ja usalduse andmemajanduse ja tehisintellekti edendamisel. meil on vaja äh, euroopalik lahendus digimajanduses. see peab, see saab olla meie konkurentsieeliseks, kuid see eeldab ka intensiivseid ähm, teadusuuringute ja arendustegevuse alaseid jõupingutusi. ma arvan, et eetilised suunised on kindlasti väga olulised innovatsiooni jaoks. neljandaks paar sõna oskuste kohta, see on jätkusuutliku arengu jaoks väga oluline. kiiresti areneval digiajastul uued oskused ja oskuste pidev arendamine on väga vajalikud ja pidev õppimine on väga oluline ka tulevikus, tööelus ja ma arvan, et meil õnnestub selliselt tuua uued tööstused, uued töökohad. viiendaks, kaubanduspoliitika on väga oluline välismõõtmena Euroopa Liidu konkurentsipoliitika puhul. Euroopa konkurentsivõime toetab kõige paremini ambitsioonikas tööstuspoliit-, kaubanduspoliitika, mis tugineb avatusel ja reeglipõhisel mitmepoolsel süsteemil. maailmakord muutub ja Euroopa Liit peab esinema jõulise osapoolena maailmas ministrite mitteametlik kohtumine, kes te konkurentsivõime teemal Helsingis neljandal ja viiendal juulil oli esimeseks võimaluseks meie ministritele vahetada mõtteid järgmise komisjoni töökava kohta. ministrid tervitasid terviklikku lähenemist jätkusuutlikule arengule ja nüüd me ootame töö jätku jätkusuutliku kasvu agenda alal septembris ja nove- ja novembris äh, Kompeti nõukogudes ja paar sõna ka MFF-i kohta. lugupeetud EITRE liikmed, räägiksin paar Euroopa eelarvest. MFF-i lõpuleviimine on, eh, on üks olulisemaid poliitika eesmärke Soomele eesistumise ajal ja sügisel me tahame lõpule viia nõukogu läbirääkimised, lisaks soovime võimalikult palju edusamme sektoriaalsetes ettepanekutes, meie eesmärgiks on tasakaalustatud finantsraamistik, mis peegeldab nii uusi prioriteete kui traditsioonilisi poliitikaid, samuti tulevikku mo-, moderniseeritud MFF peab peegeldama Euroopa Liidu poliitilisi prioriteete ja lisaks kliimamuutused muudavad ja mõjutavad meie elu tulevase MFF-i programmid peaksid selgelt kaasa aitama meie kliimaeesmärkide saavutamisele, eesmärk suurendada kliima põhist rahastamist kahekümne viie protsendini Euroopa Liidu ees, eelarvest on selle eesmärgi teenistuses. Euroopa peab samuti olema teadusuuringute arengu ja innovatsiooni esirinda. Euroopa Horisont, mis tugineb avatud konkurentsile ja tippteadmistele, on suurepärane vahend selleks. lisaks Euroopa Liidu kosmoseprogramm annab oma panuse innovatsiooni, andes olulisi andmeid ja lahendusi. kosmoselahendused on väga tähtsad ka kliimamuutuste vastu võitlemisel Euroopa on teadusuuringute jõujaam, ta on väga ol-, seepärast on väga oluline teadus tipptase viia majandusse ja tagada ma-, seeläbi majandusedu, selleks on vaja sektorite vahest koostööd. ja lõpetuseks, proua esinaine, lugupeetud komisjon, Euroopa Parlamendi liikmed, lõpetuseks ütleksin ma, et meil on vaja majanduskasvu, see peab olema keskkonnaalaselt ja sotsiaalselt jätkusuutlik uus äh, kasvukava on vajalik selleks, et meil võiks olla üleminek kliimaneutraalse ühiskonna suunas. seame selle eesmärki ühiselt, olles lootusrikkad ja ambitsioonikad ja alus, ja olgem valmis tööd alustama. peame toetama konkurentsivõimelist ja sotsiaalselt kaasavat Euroopa Liitu selleks, et äh, täita Euroopa kodanike ootused. Teie töö Euroopa Parlamendi liikmetena ja selle komisjoni liikmetena on äärmiselt väärtuslik nende eesmärkide saavutamiseks suur tänu ja läheme siis kõnelustega edasi. Uh, suur aitäh uh, teile, proua Kulmuni ja nüüd annan sõna uh, proua Marinile selleks, et ta saaks tutvustada meile oma pädevusvaldkonda. austatud komisjoni esinaine, austatud Euroopa Parlamendi saadikud, mul on väga hea meel täna siin olla selleks, et teiega arutada Soome eesistumisperioodi prioriteete. kallid kolleegid see eh, digitaalne areng, mis praegu toimub, eh, peidab ennast potentsiaali. see sunnib eh, meid kohanduma digitaalse ajajärguga. õige viis edasiliikumiseks on üht turg eh, tuua kokku digitaalmaailma ja kaubanduspoliitikaga, aga samal ajal on väga oluline ka see, et digitaliseerimist eh, nähakse kui ühtse turu arengu eh, olulist osa tulevikku suunatud küsimusi on veel palju ja neile tuleb leida lahendusi ja muuhulgas on väga oluline leida tasakaal põhiõiguste kaitse Äh, näiteks äh, eraelu kaitse ja sõnavabaduse kaitse ning äh, digitaalvaldkonna arengute vahel. me peame silmas pidama ka seda, et digitaliseerimine saab parandada inimeste heaolu. ja seetõttu tuleb mm, usalduse ülesehitamise kallal tööd teha digitaliseerimise kontekstis, sellepärast et inimesed saavad kasu lõigata digitaliseerimisest ainult siis, kui nad tõesti tehnoloogiat ka usaldavad digipoliitikat, andmekasutamise äh, kiirete äh, ühenduste, äh, privaatsuspoliitika vallas on nõukogu töö keskmes Soome eesistumisperioodi jooksul. Soome eesistujana leiab, et jätkusuutlikkus peab olema esikohal, me peame liikuma äh, fossiilkütustel põhinevalt majanduselt äh, lõpuks äh, CO2 neutraalse majanduse juurde, see on väga oluline. andmetel põhineva majanduse potentsiaali ärakasutamine on väga oluline, me peame arvestama ka tehisintellektiga seonduvat, me peame saavutama kliimaeesmärgid ja panustama kaasavasse majanduskasvu Euroopa Liidus. ja me oleme valinud seetõttu elektroonilise suhtluse mudeli, mis keskenduvad äh, just jätkusuutlikule kasvule ja arukatele ühendustele äh, tehnoloogia uuringud on väga olulised, me peame äh, keskenduma inimkesksetele poliitikatele siin vallas, see tähendab seda, et me peame kodanikele lihtsamaks muutma oma andmete haldamise andmepoliitika äh, olulised aspektid on veel äh, koostoletusvõime andmete kvaliteet äh, ning juurdepääsu lihtsus. ma leian, et võti heaks koostööks on jagatud visioon. mis puudutab andmeid puudutavat poliitikat, siis meie töö peaks olema suunatud just tarbijate vajaduste rahuldamisele. ja mm, meie oleme seetõttu valinud horisontaalse lähenemise ning valinud välja need teemad, mis vajavad veel käsitlust ja me peame silmas äh, andmemajanduse äh, sektoriülest äh, iseloomu. Soome tahab andmetel põhineva majanduse põhimõtteid arutada ja need põhimõtted saavad meid aidata liikuda edasi ühtse turu reformimise teel. Soome eesistujana on pühendunud äh, sellele, et jätkata tööd pooleliolevate failidega. üks meie ühiseid prioriteete on parandada äh, kiirete võrgustike kättesaadavust ning 5G taristuste ja teenuste kättesaadavust selleks äh, oleme me valmis äh, vajaliku dokumendiga lõpule minema, kui äh, MFF-i läbirääkimistes kokkuleppele jõutakse selles vallas. digitaalse Euroopa programmi raames oleme valmis jätkama ka tööd sellel teemal, me mm, muidugi peame vaatama, kuidas MFF-i läbirääkimised lähevad. me jätkame läbirääkimisi interneti privaatsuse ettepaneku kallal, eesmärgiks on tagada hea kvaliteediga seadusandlik dokument. me jätkame tööd ka Euroopa küberjulgeolekupädevuskeskuse eh, määruse ettepaneku kallal. loodetavasti me saame läbirääkimistele ah, tagasi pöörduda, et teiega ühisele mm, kokkuleppele jõuda selle teemaga kallal. Eh, selleks, et tagada 5G eh, taristuste kiire kasutuselevõtt Euroopas, peame me arvesse võtma ka seda, mida komisjon on selles vallas soovitanud Äh, telekommunikatsiooni mitteametlikul äh, tippkohtumisel tahame me tegeledagi just 5G äh, võrgustike küsimusega. Telekomi nõukogu leiab aset kolmandal detsembril suure, Soome eesistumise ajal. Soome eesistumise ajal me korraldame erinevaid sündmusi selleks, et me saaksime arutada andmekaitsepoliitikaid ja, ja selles vallas toimuvat ning kutsun teid ka nendel üritustel osalema Soome eesistujana korraldab kõrgetasemelise konverentsi andmepõhise majanduse küsimuses. Soome eesistumise ajal me korraldame ka mm, komisjoniga ühiselt äh, üritusi, mis keskenduvad just transpordi digitaliseerimisele. me vaatame ka digivalitsuse poliitikaid äh, oktoobrikuus äh, toimuval konverentsil. austatud esinaine, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, mina tahaksin nüüd ära kuulata, millised on teie mured ja ootused selle teemavaldkonnaga seoses ning ma püüan neid võimalikult suurel määral oma töös arvesse võtta. suur aitäh tähelepanu eest! Well, thank you very much to both of you. suur aitäh teile mõlemale nende ettekannete eest hindame kõrgelt seda, mida te ütlesite. ma usun, et me jagame prioriteete Mm, kui me räägime Euroopa poliitikate kujundamisest ähm, nendes valdkondades, mis pakuvad huvi ka meie komisjonile, enne kui me arutelud ka alustame ja enne, kui ma annan äh, fraktsioonide esindajatele ja koordinaatoritele sõna, tahaksin kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarve raportöörina öelda, et meile ei meeldi asjaolu, et nõukogu on kulukohustuste assigneeringuid rubriigi üks A osas vähendanud, see on meie pädevuses ja mm, see vähendamine on seitsesada nelikümmend seitse koma neli miljonit eurot olnud ning loomulikult ma ei pea teile siinkohal ütlema, et kaks tuhat kakskümmend on viimane aasta enne eh, järgmise mitmeaastase finantsraamistiku algust ja kahe tuhande kahekümne esimesel aastal on programmidele tõenäoliselt siis vähem raha ette nähtud ja seetõttu on ääretult oluline, et kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarve kasutaks täiel määral ära äh, rubriigi üks A ülemmäärasid, see on see sõnum, mille me tahame omalt poolt teile välja saata äh, kogu komisjoni nimel. me tõesti tahaksime, et teie omalt poolt teeksite kõik äh, eelarve lepitusmenetluse raames sügisel selleks, et lõppkokkulepe oleks ambitsioonikas selleks, et teadusuuringutele, innovatsioonile ja VKE-dele oleks piisavalt vahendeid tagatud. Äh, nii, olles nüüd selle ära öelnud, mis mul südamel oli, avan äh, arutelu mm, kõigepealt toimub äh, esimene voor, me kuulame ära koordinaatorid või nende esindajad ja siis äh, ma tahaksin äh, sellega seonduvalt öelda, et kõneaeg on maksimaalselt äh, kolm minutit ja esimesena saab sõna proua Virkunen, teil on kolm minutit suur aitäh, lugupeetud äh, esinaine ja äh, tere tulemast teile, äh, proua ministrid, suur aitäh Soome prioriteetide tutvustamise eest. mul on kolm küsimust. kõigepealt puudutab esimene küsimus MFF-i ja loomulikult on see kõige olulisem otsus, mis järgnevatel kuudel tuleb langetada. Euroopa Parlament ja Tööstuskomisjon on teinud tööd selle nimel, et toimuks nihe rahastamise vallas Horizon Europe, äh, Digital Europe ja teised programmid, me tahaksime teada, äh, kas äh, Soome eesistujana tahab ka samasugust ambitsioonikat lähenemist selleks, et tagada nende programmide mm, piisav rahastus, näiteks Soome on olnud üks riikidest, kes on olnud nõus Connecting Europe Facility rahastuse vähendamisega ja me tahaksime teada, et kas te olete valmis investeerima rohkem nendesse sektoritesse, mis meie tulevikku silmas pidades on väga olulised, me räägime taristustest, teadusuuringutest, Euroopa ühendamise rahastust ja Digitaalse Euroopa, Euroopa Horisont programmidest või te tahate vähendada nende instrumentide eelarvet? teine küsimus puudutab tööstusvaldkonda Te kõnelesite jätkusuutlikust kasvust äh, ja Soome peaminister äh, on eelmisel nädalal öelnud ka, et Soome keskendub äh, Euroopa tööstuse konkurentsivõime kindlustamisele. proua Kulmuni, te rääkisite ka sellest poliitikast ja sellest, mida ta hõlmab, aga väga oluline oleks teada, milliseid konkreetseid samme äh, tuleks astuda selleks, et seda eesmärki täita, millised on need kõige olulisemad elemendid, millega te edasi liigute äh, järgnevatel kuudel selleks, et tagada, et me oleksime tõesti tulevikus konkurentsivõimelised ja viimane küsimus puudutab äh, kliimaeesmärke. Soome eesistujana on ka öelnud, et mm, Soome toetab äh, viiekümne viie protsendist CO2 äh, vähendamist konkurentsivõime on tagatud selle ülemineku äh, läbiviimisel, aga me teame, et äh, nõukogu poolelt äh, ei ole mitte kõik liikmesriigid veendunud selle eesmärgi vajalikkuses. kuidas Soome eesistujana tahaks kõik või plaanib kõik liikmed nõusse saada enne detsembrikuist kohtumist? suur aitäh ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel proua Toia, palun suur aitäh, lugupeetud äh, esinaine, tervitan ka omalt poolt äh, proua ministreid, kes esindavad siin eesistujat. soovin teile edu tööks. Äh, ma hindasin väga kõrgelt mõningaid sõnu ja kavatsusi, mis siin kõlasid, kuid ma tõesti tahan, et need Mm, eh, head eh, ja suured sõnad eh, oleksid ka tegudega toetatud ja mina tahaksingi teada, millised on konkreetsed sammud järgnevatel kuudel ja ette on nähtud väga olulisi kokkusaamisi ka, esimene küsimus, te rääkisite tööstuspoliitikast ja minu arvates äh, oma dokumendis te piisavalt tähelepanu sellele samas ei pööranud, te teate, et nõukogu järeldused äh, nägid ette teatist äh, töötuspoliitika vallas ähm, milline millised on teie kavatsused tegutseda selles valdkonnas, meil on vaja konkreetseid tegevusjuhiseid, me oleme kuulnud, et meil ei ole piisavalt jõulist tööstuspoliitikat olnud, tuleb tegeleda innovatsiooniga, digitaliseerimisega ja tööstuse, me peame tööstusega rohkem tegelema, millised on teie konkreetsed äh, tegevused selles vallas, eriti VKE-dega seonduvalt? teine küsimus, äh, sada kakskümmend äh, miljardit on ette nähtud toetuseks teadusuuringute vallas, milline on teie tegevuskava selles valdkonnas, me peame olema ambitsioonikad oma eelarves ka, me oleme eelnevatel aastatel näinud äh, seda, et lõpus ikkagi antakse alla selles valdkonnas äh, äh, piisavalt ei rahastata Euroopa Liidu ambitsioone selles vallas ja kolmandaks teemaks on küberjulgeolek, Te mainisite lühidalt seda pädevuskeskust, aga ma tahaksin konkreetseid vastuseid. see teema on märtsikuust unarusse jäänus Äh, ja me peame tegelema selle keskuse ülesannete ja ka rahastamise teemadega kuidas äh, selle teemaga saaks aktiivsemalt tegelema hakata, me pidevalt räägime küberjulgeoleku teemadest, äh, küberohtudest ja nii edasi, kuid kuude kaupa ei tea, mida see keskus teeb, kuidas seda tegevust rahastada, ehkki see on väga oluline teema Euroopa jaoks. see ei ole mingi teisese tähtsusega teema aitäh! Now... suur aitäh, proua Toia ja nüüd äh, proua Labajova, palun suur aitäh, lugupeetud äh, esinaine, äh, proua Kummuni, proua Marin, suur aitäh siia tulemast, suur aitäh avasõnavõtu eest ähm, see, et meil on siin kaks daami, äh, on väga hea viis, kuidas esimest ITRE koosolekut alustada, sellepärast et me tegeleme energiatööstuse, telekomi, küberjulgeoleku, äh, kosmoseteemadega äh, ja meil on olnud rohkem mehi siin kui naisi ja minu fraktsioon tahab Euroopat uuendada ja seetõttu on see väga heaks stardipauguks aitäh selle eest. Soome eesistujariigina on jätkusuutliku kasvu oma prioriteediks muutnud ja meie fraktsioon toetab teid me tahame teha koostööd selles vallas, äh, jätkusuutlikkus toob kaasa kindlasti positiivseid aspekte, meil ei ole siiani olnud äh, sobivat kava Euroopa tööstusele, me peame arvesse võtma, et Euroopa tööstus koosneb peamiselt äh, VKE-dest, pereettevõtetest, aga teisest küljest hõlmab see olulisi sektoreid, nagu näiteks kaitsesektor, ma tean, et nõukogu on võtnud vastu teatud järeldusi selles vallas hiljuti, aga kas Soome eesistujana survestab komisjoni selles vallas selleks, et komisjon tõesti ka tulemusi meie saavutaks selles vallas selleks, et VKE-d siin valdkonnas toimida saaksid, meil on selleks vaja panna raamtingimused paika. me peame tagama, et need paljud programmid, mille eest meie komisjon vastutab, saaksid piisavalt rahastust, et nad jõuaksid lõpuni ning et liikmesriigid neid täiel määral toetaksid. ma loodan, et Soome eesistujana teeb tõsist tööd selleks, et tagada, et digitaalse Euroopa programm saaks käima ja ähm, sellel programmil on väga suur potentsiaal, vaatamata sellele, et äh, väljaspool Euroopa, väljaspool Brüsselit seda väga palju ei tunta äh, ja neid summasid, mis selle programmiga on seotud, peaks vaatama mitte kui kulu, vaid investeeringut äh, majanduskasvu ja innovatsiooni. Euroopa Liidus äh, me ei ole jõudnud äh, kolmeprotsendilise investeeringu eesmärgi lähedale veel, kui me räägime mm, teadusesse investeerimisest, tehisintellekt ja muud sellised valdkonnad, me peame siin rohkem ära tegema. kas Soome eesistujana selle kolme protsendi eesmärgi paneb ka nõukogu mm, tegevuskavasse ma tean, et nõukogul on võimalus MFF-i osas eh, head läbirääkimised läbi viia, milline on teie kava eh, tagada see, et need programmid, millega ITRE komisjon tegeleb, eh, saaksid prioriteetideks, kui me räägime Euroopa Liidu pikaajalisest eelarvest. suur aitäh siia tulemast, soovin teile viljakat tööperioodi kuue kuu jooksul ning oleme valmis igakülgseks koostööks, aitäh! well,. suur aitäh ja nüüd Roheliste fraktsiooni nimel kolleeg Niinistö, palun. arvoisa puheenjohtaja, hüved ministerid, on ilo näha teile. lugupeetud ministrid, mul on väga hea meel teid siin näha Te tutvustasite siin Soome eesistuja programmi, mis on väga ambitsioonikas, eriti kui me räägime kliimaga seonduvast ja teadusuuringutest. Need on väga olulised teemad meie komisjoni jaoks ka ja ma olen nõus kolleeg Labajovaga, et teid on väga hea meel siin näha. on hea meel näha, et siin on kaks naisterahvast esindatud. me näeme, et eh, eesist-, selle eesistumisperioodi jooksul on palju naissoost ministreid ja Eh, selline võrdõiguslikkus on väga oluline ja eh, sellega tuleb edasi liikuda. mul on ka mõned küsimused ja need on seotud eh, kliimaga ja innovatsiooniga Soome eesistujariigina on oma programmi pannud eesmärgi nimelt tahet tahetakse kahe tuhande viiekümnendaks aastaks panna CO2 heitmete neutraalsuse eesmärgid paika ning äh, Soome tahaks saavutada äh, juba viiskümmend viis protsenti aastaks kaks tuhat kolmkümmend äh, ja need on konkreetselt seotud energiapoliitikaga ja meie komisjon on vägagi keskendunud sellele teemale, üleminekule energiavaldkonnas, me tahame jätkusuutlikult seda kõike teha kodanike ja ettevõtete huvides. komisjon avaldas hiljuti esialgsed energiakavad, kus liikmesriigid äh, väljendavad seda, kuidas aastaks kaks tuhat kolmkümmend äh, eesmärke täita, praegu sellisel kujul, kuidas nad on paika pannud ning seal on äh, analüüsi käigus välja toodud puudujääke mitte ainult kliimaeesmärkide mm, kontekstis, vaid ka energiatõhususe vallas, vastavalt siis sellele, mis riiklikes tegevuskavades on ära toodud ja hinnangud näitavad, et eh, on suuri lünki selle vahel, mida liikmesriigid teevad ja Euroopa Liidu poolt paika pandud eesmärkide vahel. Eh, kokku on lepitud miinus kolmkümmend kaks koma viis protsenti vähemalt. ja me teame, et palju tööd on vaja veel siin ära teha, me räägime isegi ju siin eesmärkide suurendamisest, kuidas Soome eesistujariigina äh, tahab teha, milline poliitiline protsess peaks olema siis paigas selleks, et tagada, e, et riiklikud panused äh, paraneksid selleks, et seda lünka täita. teine küsimus on seotud innovatsiooni põhimõttega mida äh, on arutatud äh, ka Horisont programmi äh, kontekstis ja teadusuuringute rahastamise kontekstis. siin püütakse vabaneda teatud bürokraatiast rahastamise ja seadusandluse valdkonnas, aga tegelikult on ka poliitiline eesmärk edendada ettevõtlust aga samas tuleb arvesse võtta ka tervishoiumuresid, äh, mis kodanikel on. Soome on välja äh, tulnud detsembrikuise üritusega, kus selle teemaga tegeletakse. Äh, kodanikuühiskond, teadlased ja ametiühingute esindajad aga seal kohal ei ole, kes on eriti mures nende kõik, nende probleemide pärast. nii et kuidas te seda probleemi kavatsete lahendada? suur aitäh, äh, härra Borgia, palun äh, ID fraktsiooni nimel. suur aitäh äh, suur aitäh Soome eesistujale siia tulemast ka minu fraktsiooni nimel. mul on omalt poolt mõned küsimused äh, ja need on suunatud esmajoones proua Kulmanile äh, siin eesistuja on öelnud, et tahetakse ambitsioonikaid eesmärke täita, äh, tahetakse CO2 neutraalsuseni jõuda. kuidas on võimalik Äh, seda saavutada ilma gaasi kasutamata, mis puudutab äh, toetusi, äh, siis kuidas tagada turu korrektne to toimimine ja elektri elektri tootmise valdkonnas on toetused jällegi kõige suuremad, siin tuleb rääkida ka rohelisest energia tootmisest ning kas te ei leia, et teised energiatootmise valdkonnad peaksid sama äh, kohtlemise osaliseks saama, nüüd Nord Stream kaks, äh, komisjoni president äh, on oma seisukoha välja öelnud ajakirjanduses, see on projekt, mis suurendaks tegelikult Euroopa Liidu sõltuvust, milline on teie arvamus sellega seonduvalt? teadusuuringud järgmiseks eesistuja on teinud ettepanek vähendada lünka või puudujääki ja e, siinkohal me tahaksime täpsustusi seoses Horisont Euroopa programmi ja selle rahastusega. veel üks küsimus, mis puudutab üldisi suuniseid, mis puudutavad tööstuspoliitikat ja terasesektorit mm, Eh, siin on räägitud jätkusuutlikust arengust, äh, tahaksin täpsemat infot selle kohta. ja nüüd 5G äh, võrgustikud, sellest äh, te rääkisite ka. Mm, te ütlesite, et lõppeesmärgiks on aasta lõpuks panna paika ühised instrumendid selleks, et vähendada võrkudes olevaid julgeolekuohte, kui me räägime 5G võrkudest võttes arvesse Soome rolli selle tehnoloogia väljatöötamisel, milline on eesistuja seisukoht selle teemaga seonduvalt? suur aitäh ning soovin teile palju edu järgnevaks kuueks kuuks, mis on täis oluliste teemadega tegelemist, aitäh! suur aitäh, järgmiseks saab sõna ECR fraktsiooni nimel härra Krasnodevski, palun aitäh! suur tänu ministritele, aitäh, et esitlesite meile Soome eesistumise tegevuskava. mul on teile päris mitu küsimust. komisjon alu-, on alustanud tööd äh, gaasijuhtmete õigusloomelise ettepaneku küsimuses, vähemalt nõukogus toimuvad arutelud juba ja samamoodi tuleks Euroopa Parlamendiga ka nõu pidada enne, kui õigusloomeline ettepanek lõplikult välja töötatakse. meil on Nord Stream kaks. juba eelmise ametiperioodi ajal tegelesime me selle küsimusega, kui vaatasime üle maagaasi direktiivi. kas võiks selles valdkonnas veel midagi ära teha, et saada näiteks mandaati läbirääkimisteks Venemaaga siis gaasijuhtme üle? nüüd digitaalsed küsimused. valmistatakse ette digitaalteenuste direktiivi ja ma tahaksin teada, kas Soome eesistujariigina on ka ette näinud mingeid samme selles valdkonnas ja kuidas kavatsetakse hoolitseda selle eest, et see oleks kooskõlas autoriõiguste direktiiviga, sest eelmise ametiperioodi ajal oli see väga-väga keeruline ja vastuoluline küsimus. ja sama kehtib ka audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi kohta, kuidas ka sellega arvestatakse. aitäh ja viimasena kuue fraktsiooni nimel äh, kolleeg Patenga. aitäh, ähm, esinaine ja tere tulemast prouad ministrid, hakkate juhtima nõukogu tööd, loomulikult annab see teile väga olulise mõju mm, poliitikatele eelseisval perioodil, mis on otsustava tähtsusega, nagu ise ütlesite, arvestades kliima ja sotsiaalse olukorra pinevust hetkel. alustuseks tahaksin rõhutada ühte aspekti, millest Belgia ajakirjandus eile väga palju rääkis ja sada saadikut saatsid ka aprillikuus kirja sellel teemal. mina olen väga suure nördimusega seda kõike jälginud. see puudutas nimelt teie partnerlust BMW-ga ja sel-, nende sponsorlust. hetkel, kui te räägite kliimaambitsioonidest, on teil selline partnerlus sellise autotootjaga, keda süüdistatakse täna selles, et nad on äh, blokeerinud võib-olla või õieti takistanud selliste tehnoloogiate kasutamist, mis just nimelt võimaldavad teatud ähm, heitgaaside atmosfääri paiskamist. Te olete öelnud, loodetavasti see teil ka õnnestub, aga ma tahaksin teile öelda, et inimestele väljaspool institutsioone on see kõik täiesti arusaamatu. ja veel konkreetne küsimus selleks, et aru saada, kas teie ambitsioonid kliima vallas äh, ei ole lihtsalt äh, tühjad sõnad, esiteks loomulikult me jagame täielikult seda eesmärki, me tahame kliimaneutraalset Euroopat aastaks kaks tuhat viiskümmend, aga küsimus seisneb selles, et äh, ka vahendeid on selleks vaja ja konkreetselt, konkreetseid vahendeid. me teame, et ilma siduvate eeskirjadeta, eriti hargmaisetele ettevõtetele, kes Euroopa tasandil annavad suurima osa meie reostusest ja heitmetest, see meil ei õnnestu. mis teid takistab täna tegemast ettepanekut selliste siduvate eeskirjade kohta ja miks, et võiksite neid jõuliselt ka kaitsta. teiseks, nagu te teate, üleminek keskkonna vallas Euroopas ei ole täna võimalik, kui ei kaasne sellega sotsiaalne üleminek. oma, teie kõnes kuulsin ma korduvalt sõna konkurentsivõime, äh, usaldate turgusid, kuid väga vähe või peaaegu mitte midagi ei kuulnud ma töötajate kohta jõuliste sotsiaalsete meetmete kohta, mida meil on vaja, kui see ökoloogiline üleminek äh, ei toimu töötajate arvelt. ja teie dokumendis, mille esitasite ka eelmisel nädalal parlamendile, äh, äärmiselt oluliseks prioriteediks on teie jaoks äh, sõjalised aspektid, nagu teate, iga euro Äh, sõjandusele on euro vähem kliimale ja sotsiaalvaldkonnale, kuidas seda kah-, kuidas seda kõike kokku sobitada? aitäh, sellega on esimene küsijate voor lõppenud, teises voorus on võimalik veel sõna saada, kui te soovite, nii et hakake palun sekretäriaadile märku andma, et teid saaks nimekirja panna. ja nüüd vaatan ministrite poole, ootame teie kommentaare selle kohta, mida siiamaani kuulsite, palun. kiitoksia kõigile rühmile erinomaisista küsimus-. aitäh kõikidele fraktsioonidele suurepäraste küsimuste ja kommentaaride ning sõnavõttude eest. tihti oli tegemist sarnaste küsimustega, nii et ma üritan siin rühmiti nendele küsimustele vastata. päris mitu koordinaatorit äh, rääkisid tööstuspoliitikast, äh, proua Virkunen, proua Toia mainis seda ka, täpselt samamoodi ka proua Tlabajova, kes mainis sinna juurde veel investeeringuid, mis on muidugi ka selle kõigega seotud ning samamoodi ka rahvasaadik Niinist öö, äh, mainis terasetööstust äh, ja ka sotsiaalseid äh, aspekte, nagu näiteks äh, töötajate õigused. aitäh kõige selle eest. alustan nüüd siis tööstusest. jätkusuutlik areng, kestlik areng on ülitähtis. väga tähtis on, et meil oleks mitmetahuline majandus, majandus, kus me saaksime konkureerida ja kus me oleksime ka tõesti esirinnas äh, üleilmselt. me ei konkureeri mitte ainult omavahel, vaid maailmaturul. olukord on muutunud, äh, USA ja Hiina vaatavad äh, tööstuspoliitilisi küsimusi hoopis teistmoodi kui meie ja meie jaoks on väga tähtis, et me saaksime ära kasutada parimaid võimalikke tehnoloogiaid, mis on meil kasutada. samamoodi väga tähtis on kasutada nutikaid tehnoloogiaid ehk panustada digitaaltehnoloogiasse, samamoodi ka ringmajandusse ähm, ja võimalikult palju taaskasutada, taaskasutada nii palju kui võimalik väga paljud rääkisid ka kliimaküsimustest, sellest, et äh, meil on vaja süsinikuneutraalset äh, äh, majandust ja tõesti, siin on vaja toetada lahendusi, mis aitavad seda eesmärki saavutada. on väga tähtis, et sellesse tegevusse oleksid kaasatud ka ettevõtted ning äh, siin tuleb panustada oskustele, teadmistele, on väga tähtis, et ühisturg teeniks Euroopa Liidu huve, et meil oleks tagatud äh, konkurents äh, ja siis kasvavad äh, valdkonnad nagu näiteks tehisintellekt vajavad samamoodi toetust. siis on väga tähtis, et me Euroopas äh, nendes kõige tähtsamates sektorites teeksime koostööd. VKE-d on meie majanduse selgrooks, see on meile teada. just sellepärast on väga tähtis, et just kasvavates majandusvaldkondades tehtaks koostööd äh, teadusuuringuid läbi viivate asutustega küsiti veel, mida konkreetselt võtame ette nõukogus, äh, nüüd konkurentsinõukogus näiteks. Äh, et kuidas ühisturgu paremini reguleerida, äh, sest see on meie, meie VKE-de jaoks väga tähtis ja sellega konkurentsinõukoguga tegeleb. nüüd tööstusstrateegia meie programmis äh, mainime laiapõhjalist lähenemist, me ei räägi siin mitte ainult tööstuspoliitikast, räägime sellest, et tegemist on horisontaalse küsimusega, mis katab mitmeid valdkondi ja see tuleb ka nõukogu töörühmadest väga selgelt välja. siis äh, kliimaga seotud küsimused, neid äh, oli ka päris palju, et kuidas me saavutame need eesmärgid, mis on meie programmis äh, äh, paigas. kahe, kaks tuhat viiskümmend mängib äh, väga tähtsat rolli siin just riiklike energia ja kliimakavade elluviimisel. Need on nii-öelda esimesed ettepanekud, mille liikmesriigid meile saadavad, see on esimeseks sammust, sammuks, millest siis lähtume selleks, et kaardistada praegust olukorda. saame tagasisidet ja vastavalt sellele tagasisidele siis kohandame ka oma ettepanekuid. septembris arutame siis ka neid riiklikke kavasid nõukogus. siis edasi oli siin küsimus selle kohta, kuidas me suhtume gaasipaketti ja Nord Streami nafta, Nord Streami gaasijuhtmesse on äh, teada, et seda paketti on toetatud, peame siin äh, mõtlema biogaasi äh, erinevatele kasutusvõimalustele gaasipaketi puhul ähm, esinev, e, esimene suurem arutelu toimub septembrikuus ähm, nõukogus ja Nord Stream kaks ja läbirääkimiste mandaat on väga tähtis mõelda selle peale, et gaasidirektiivi töötatakse välja ja Soome kui eesistujariigi jaoks on tähtis, et seda direktiivi hakatakse ähm, rakendama ja Soome ei kavatse mitte mingeid arutelusid takistada. siis üldiselt tehnoloogia lahendused äh, süsinikuvaese majanduse äh, tagamiseks äh, ja probleemid, mis on sellega seotud, on tõesti väga tähtis, et üleminek toimus äh, sotsiaalselt õiguslikult, sotsiaalselt niimoodi, et arvestatakse kõikide huve, see on meie programmis ka kirjas, et see peab olema nii sotsiaalselt kui ka keskkonnapoliitiliselt kestlik. minu kolleegi tööministri valdkonnas on see rohkem, tema kindlasti räägib sellest rohkem, aga sotsiaalselt õiglane tähendab ka seda, et me arvestame tõesti kodanike huve, huvidega. siis tuleb äh, mõelda ka selle peale, kuidas äh, me kasutaksime võimalikult palju nutikaid tehnoloogiaid. lõpetuseks tahaksin mainida veel ka mitmeaastast finantsraamistikku, äh, Henna Virkunen mainis seda, läbirääkimised toimuvad meie eesistumise ajal ja peaksid jõudma ka lõpule, see on üks meie kõige tähtsamaid prioriteete. tahame selles küsimuses edasi jõuda. Horisont Euroopa on muidugi ka suur pakett, kolmepoolsed läbirääkimised käivad, päris palju küsimusi on juba läbi vaadatud ja tähtis on see, jällegi, et läbirääkimised lõpetatakse veel meie eesistumise ajal. ja muidugi jätkame siis ka teiste küsimustega, kus siiamaani veel kokkuleppele pole jõutud. siis mainiksin ka seda, mida siin mainiti, härra Niinistö vist äh, rääkis innovatsiooni põhimõttest. on tähtis et me et me juba ettevalmistavas etapis äh, saaksime läbi suruda ettepaneku, mis toetab innovatsiooni ja majanduskasvu just novaatorlikes valdkondades. ja kliimategevus ja süsinikuneutraalne majandus on seotud ka Horisondi programmiga. siin on meil kolmekümne viie protsendi eesmärk ja mina enda poolt võin vastada veel ka BMW küsimuse kohta. Eh, BMW küsimusele nii palju, et eh, on tõsi, et meil on kulutusi eesistumise ajal, mis puudutavad transporti ja meil on vaja liikuda ühest kohast teise ma arvan, et kõikidel eesistujariikidel on olnud äh, mingi kokkulepe äh, autotootjatega, eelmine kord oli meil Volvoga see kokkulepe, sellel aastal BMW-ga, just sellepärast, et BMW pakkumine oli ainus pakkumine, vastas meie püstitatud äh, tingimustele, just sellepärast BMW siis meie partneriks ka valiti. suur tänu ja nüüd saab sõna proua Marin. aitäh, aitäh suurepäraste küsimuste eest. mul on suur au olla siin ja rääkida nendest tähtsatest küsimustest. mina üritan vastata nendele küsimustele, mis olid suunatud siis mulle. kõigepealt äh, Henna Virkunen küsis mitmeaastase finantsraamistiku kohta. nõukogus me leppisime kokku öö, ähm, Euroopa ühendamise rahastu äh, vahendites äh, tegemist, muud vahendid äh, suunata siis mujale, see oli, tegemist oli siis siseriiklike otsustega. väga tähtis on siin lähtuda andmepõhisest majandusest ja üleminek peab olema tõesti selline, et kaasatakse kõik. kliimategevus mängib väga tähtsat rolli proua Toia küsis küberpoliitika kohta. me töötame välja küberkeskuse määrust, küberkeskuste äh, kübertippkeskused on võimalus parandada koostööd liikmesriikide vahel. me üritame liikmesriikidega läbirääkimistes jõuda võimalikult kaugele, selleks et me saaksime siis ka alustada läbirääkimisi parlamendiga proua Tlabajova küsis Digitaalse Euroopa programmi kohta. see programm on minu arvates väga tähtis. siin on päris palju projekte, mis äh, toetavad äh, oskuste omandamist. määruse osas on väga paljudes küsimustes juba kokku lepitud me üritame programmi toetada selleks, et me saaksime selle käima lükata võimalikult kiiresti uue raamperioodi ajal. härra Niinistö äh, ja ka teised tõstatasid tähtsa kliima- ja keskkonnaküsimuse. on väga tähtis, et liikmesriigid jõuaksid siin kokkuleppele selles osas, kuidas äh, me saaksime eesmärke tõsta selleks, et meil oleks võimalik Pariisi kokkuleppes kinni pidada. ja jällegi, siin on vaja jälle ühist seisukohta. aga nagu öeldud, eesmärke tuleb äh, panna kõrgemale. ja selles osas on liikmesriigid ka kõrge, äh, kokku leppinud härra Krasnodebski küsis digitaalsetes küsimustes koostöö kohta, see on väga tähtis äh, Nei-, kõik erinevad sektorid tuleks äh, kaasata selle eesmärgi saavutamisse. nüüd äh, meie oma eesistumise ajal tahame jätkata läbirääkimisi, mis puudutavad digitaliseerimist äh, ja kolleeg Borgi küsis 5G kohta, selle turvalisuse kohta on täiesti selge, et 5G on Euroopa konkurentsivõime ja digitaliseerimise jaoks väga tähtis, nagu näiteks tehisintellekti ja isesõitvate autode jaoks, sest nende väljaarendamine on väga palju seotud 5G võrkudega, on väga tähtis, et peaksime kinni ajakavast ja ettevõtetele jagatakse ja siis litsentsid välja, nii nagu ette nähtud kaks tuhat, veel kahe tuhande kahekümnendal aastal. väga tähtis on, et 5G võrgud oleksid turvalised ja me oleme väga täpselt nõukogus jälginud ettevalmistustööd ja me jälgime, et komisjoni juhistest liikmesriigid kinni peaksid. väga tähtis on, et siin viiakse läbi järelevalvetööd nii komisjoni tasandil kui ka liikmesriikide tasandil selleks äh, et me saaksime sekkuda, kui vaja. ja väga tähtis on, et kaasatud oleksid ka ettevõtted, äh, kui me hakkame 5G võrkude norme välja töötama. härra Potenga küsis ka kliima kohta ja kliimategevuskavade rakendamise kohta, see on meie jaoks tähtis, äh, et me eesmärkidest kinni peaksime, et me neid rakendaksime, sest muidu kliimapoliitika ei saa olla tõhus saan aru, et see on tõesti midagi, millest liikmesriigid peavad rohkem rääkima. aitäh well,! Uh... suur tänu, kolleegid, tänan teid ka teie huvi eest. paraku sõnavõttudel on ajapiirang äh, ja paraku muidu ei saa kõik sõna, ei ole ka vastusteks. nii et palun üritage piirduda oma küsimustes ühe minutiga. järgmisena proua Kalvaja. Thank you, madam chair, uh, thank you min-. suur tänu, proua esinaine, suur tänu ministritele, mul on kaks küsimust, kummalegi üks. proua Kulmuni, tahaksin MFF-i ja teadusuuringute kohta küsida. Te rääkisite MFF-ist palju, aga tahaksin konkreetselt küsida kas Soome eesistujana on valmis toetama parlamendi seisukohta Horisont kaks tuhat kakskümmend osas? meil on saja kahekümne miljardiline eesmärk Horisont Euroopa jaoks ja me tahaksime teada, mis on teie arvamus meie ettepaneku kohta? ja mis puudutab Horisont Euroopat, tahaksime küsida ka, mis on eesistuja kavatsused kahe uuenduse osas, mis on kaks kõige olulisemat uuendust Horisont Euroopa puhul. Euroopa Innovatsiooninõukogu, mida praegu välja arendatakse, see vajab toetust algusest peale. ja minu veel üks küsimus proua Marinile, 5G, väga oluline tehnoloogia võidujooksu jaoks kogu maailmas. mis kavad on teil selleks, et Euroopa ei jääks maha? Te rääkisite ka julgeolekust ja mina rääkisin usaldusest inimeste vahel, et ei ole mureid, muresid tervise valdkonnas seoses 5G-ga. ma tean, et teil on palju küsimusi, kuid ka vastusteks peab ruumi jätma, nii et ühe minutiga palun teid piirduda nüüd järgmisel kõne, järgmine kõneleja saab eeskuju näidata ehk. proua Kudahar, suur tänu, tere tulemast ministritele Euroopa Parlamenti. Äh, küberrünnakute tagajärjed võivad olla laastavad ja kui meil ei ole ja meil ei ole strateegiat nende ohtude osas. Maltas oleme näinud küberrünnakut, miljonid eurod sattusid ohku ja ohtu ja hoiused kaasa arvatud tööst, töötajate, nende perede säästud. seepärast ma tervitan nõukogu eesistuja ettepanekuid ja tähtsust, mida ta omistab küberjulgeolekule ja asjakohane on ka tähelepanu pööramine teie programmis äh, tehisintellektile. Soome on alati olnud pioneeriks digivallas, oli esimene Euroopa Liidu riik, kellel oli strateegia, mis äh, tegeleb tehisintellekti tulevikuga ja konkreetsemalt tahaksin minister Marinilt küsida, milliseid kav-, samme kavatsete astuda selleks, et Euroopa Liit kasutaks tehnoloogiat selleks, et ettevõtete küberturvalisuse standardeid tõsta ning äh, minister Kulmuni tahaksin küsida, kuidas kasutate seda selleks, et toetada VKE-sid, kelle jaoks mõnikord on seos, kuna nad on nii väikesed, on neil keeruline selle dünaamikaga sammu pidada. suur tänu, üritame veel kord siis eeskuju seada. härra Pikkarinen, üks minut. juhataja. Äh, proua esinaine, prouad ministrid, hea meel on teid siin täna näha. ja kaks küsimust. Euroopas ütlesime juba ammu et et Euroopa oleks äh, maailmas majanduses number üks, kuid see ei ole meil õnnestunud, me ei ole piisavalt investeerinud. teine küsimus on, kas Soome oma eesistumise ajal kavatseb äh, toetada koostööd teadus- ja arendustegevuse edendajatega ja ettevõtjatega. Euroopa probleem seisneb selles, kuidas uusimaid andmeid võimalikult kiiresti muudetakse uuteks toodeteks, mida siis saaks turgudele tuua. ja teine tähtis küsimus on seotud energiaga. mina küsiksin lühidalt, kuidas Soome äh, arvab tuumaenergiast ja kas Soome kavatseb tuumajäätmete ladustamist toetada Soomes ja maailmas? Ja, danke, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht in die gleiche Richtung im Grunde. minu küsimus läheb samas suunas ja kõikidele ministritele ja esindajatele Soomest kaks tuhat kolmkümmend kliimaeesmärgid, nelikümmend protsenti CO kahte on seal CO2 vähendamist on seal kirjas sellepärast, et parlament soovis komisjoni ettepanekut suurendada, komisjonilt tuli kolmkümmend protsenti. Ursula von der Leyen on nüüd viiskümmend viis protsenti välja pakkunud, kuidas me tahame seda saavutada? Saksamaal tuumaenergiat enam ei kasutada, Prantsusmaa praegusel hetkel vaatab, kas kõiki tuuma, kõikide tuumajaamade tööaegu saaks pikendada. Soomel on neli tuumajaama ja Vene toetusega ehitate te veel järgmist, kas tuumaenergia on teie jaoks alternatiiv või ka põhiline meede selleks, et me saaksime oma kliimakaitse eesmärke saavutada. mis on Soome seisukoht? suur tänu. see oli nüüd küll eeskujulik äh, küsimuse ajapiirang, härra Piiper. ja nüüd härra Pluss um,. Um... suur tänu, esinaine, suur tänu ministritele. esiteks äh, avaldan tunnustust äh, selle eest, et kliimakriis ja kliima soojenemine on teie eesistumise keskmes et olete äh, aastaks kaks tuhat kolmkümmend viis soovinud kliimaneutraalset Soomet üles ehitada, see on ambitsioonikas. mina esindan põlvkonda äh, noori, kes kardavad, et meie elu hakkab mõjutama kliimakriise, peame tegutsema praegu esindan ka Baden-Württembergi, meil on suur tööstus ja autotööstus selle keskmes. nõukogu on soovinud, et komisjon äh, töötaks välja tööstuspoliitika selleks, et, et me saaksime kliimaneutraalseks aastaks kaks tuhat viiskümmend ja CO2 heitmeid vähemalt viiskümmend viis äh, protsenti kahandatakse aastaks kaks tuhat kolmkümmend viis. kaks küsimust, kuidas, mis on teie jaoks kõige olulisem? kuidas seda eesmärki saavutada töötuspoliitika vallas ja teiseks, kuidas komisjon ja nõukogu peaksid muutma praeguseid sektoraalseid eesmärke ja rääkides kliimakriisist, kus on madalal rippuvad viljad, mida peaksime kohe noppima, sest tegutsema peame ju kohe. Uh... suur tänu. kes siis on järgmine? härra Kaier. Ähm, suur aitäh, mul on küsimus äh, Euroopa terasetööstusega seonduvalt. Äh, see peab võitlema üleilmsete ületootmistega ning äh, Euroopa turul on sellega probleeme kaitsemeetmed, mida komisjon siiani on võtnud, ei ole olnud piisavad ja minu küsimus on selline, mida Soome eesistujana tahab selles vallas ette võtta? ning äh, äh, kas te töötate välja Euroopa tööstuse võtmesektoritele ka strateegia, aitäh! suur aitäh! härra Buchheit. Guten Morgen auch von meiner Seite La.... tere äh, päevast äh, ka äh, minu poolt meie VKE-de jaoks on mm, tööstuspoliitika valdkond väga oluline, energiahinnad, elektrihinnad on liiga kõrged Äh, autotööstus äh, on samas väga oluline osa meie tööstusest ka Saksamaal. meie tahame, et oleks tuldud välja algastustega, äh, aga selliselt, et see ei tooks kaasa ettevõtete minema kolimist või seda põhimõtet, et not in my backyard. Thank you very much, madam suur aitäh, proua Skiteldan! Thank you very much, my question suur tänu! minu küsimus proua Marinile. tahaksin konkreetsemalt küsida küberjulgeoleku osas, hübriidtegevus, küber, küberrünnakud, valimistesse sekkumine, desinformatsioonikampaaniad, see mõjutab meie poliitikaid, meie ühiskondi, see ohustab, õõnestab Euroopa Liitu, vaatamata konsensusele, et selle teemaga on kiire institutsioonid ei ole saavutanud kokkulepet ettepaneku osas, mis puudutab Euroopa eh, küberturvalisuse pädevuskeskust, peamiseks selle funktsioonide osas, kas see peaks olema partnerlus või, või amet, rahastusega on ka probleem, te ütlesite, et olete valmis läbirääkimiste juurde tagasi pöörduma ja mõned kolleegid on samuti rääkinud, et see on pakiline teema, kuid küsimus on järgmine. millised väljavaated on, et nõukogu saab uue läbirääkimiste mandaadi, mis tugineb äh, õigus, nõukogu õigustalituse nõuannetele ja millised väljavaated on, et nõukogu ja parlamendi kokkulepe saavutatakse enne Soome eesistumise lõppu, teiste sõnadega tahaksin teada, mis on ajakava, aitäh. Uh, suur tänu ja nüüd proua Stegruud. Ja. Eh, fru ordförande, ärade ministrar. Klimatmålen gällande koldioxidutsläpp har länge varit... lugupeetud minister, lugupeetud eh, esimees, kliimaeesmärgid on tõesti eh, väga kõrged, aga samal ajal peame me tunnistama, et me oleme eesmärkide täitmisest väga kaugel. Neid, nende eesmärkide täitmiseks on meil veel kümme aastat töötasin kakskümmend viis aastat eraettevõtluses, erasektoris, tean väga täpselt, mida nende eesmärkide saavutamine tähendab, aga samal ajal on vaja selle toetamiseks poliitilisi otsuseid. investeeringud nõuavad nii aega kui raha ja aega meil väga palju enam pole. tean, kui tähtis on konkurentsivõime tööstusettevõtete jaoks siin on väga tähtis äh, konkurentsivõimet säilitada. praegusel hetkel tulemusi meil kui selliseid ei ole, olukord on ebakindel ja me näeme praegu märke pigem majanduse rahunemisest, äh, samal ajal aga eesmärk, majanduseesmärkide saavutamine on tähtis ning kõnelejalt kadus mikrofon. aitäh, jah, nii on. vabandan You have to speak to the microphone. peate kõnelema mikrofoni, vastasel korral ei kuule teid. Sorry, fick ingen varning. Eh, min fråga är egentligen eh, de här ambitiösa klimat... jah, minu küsimus eh, puudutas neid suurte eesmärkidega kliima eesmärke kas on tõesti võimalik neid ka saavutada, kui auahned te olete? okei okay,, thank you very much And.... selge, aitäh. proua Kalmes Munjus uh,. First of all I am very. esiteks, mul on väga hea meel, et selles meestekeskses valdkonnas on nüüd Soome esindajatena siin naised, nii et soovin edu Soomele eesistujana. kaks küsimust. üks puudutab horisonti ja teine digiagendat. horisontist rääkides, kui ma õigesti aru sain, siis me kõik oleme nõus, et on vaja rohkem ressursse teadusuuringutele, innovatsioonile, aga kas oleks väga rohkem rahvusvahelist koostööd ja sünergiaid? nagu kolleeg ka ütles, me rääkisime saja kahekümnest miljardist, mida soovis Euroopa Parlament Horisont programmile, nagu ütles ka kolleeg kuidas eesistuja näeb lisa neli sektorite ülene ja riikidevaheline koostöö Horisont Euroopa osas? ja mis puudutab digiagendat, mis on teie nägemus ühistehing, ühistehingutest ähm, suurte digiettevõtete osas? kas toetate konkreetseid meetmeid tehnoloogiaplatvormide tingimuste osas? inimkeskne andmepoliitika oli see, millest te rääkisite, kas saaks kuidagi äh, tehisintellekti osas vältida soopõhist kallutatust? suur tänu, härra Solis Perez. No you didn't uh, raise your, no it's okay then. Te ei soovinud sõna, selge. proua Ais. Ais. <laughs> Thank you. Thank you. Thank you suur tänu, tänan tulemast. ja minu küsimus on peamiselt äh, suunatud proua Kulmunile. oli hea näha, et teie programmis on see, et tahate tööjõu liikuvust äh, toetada Euroopa Liidu sees ja ka tahate ka lihtsustada oskustega töötajate saabumist kolmandatest riikidest Taanis hetkel on meil hetkel seitsekümmend tuhat Äh, ebaõnnestunud töölevärbamist igal aastal, see takistab majanduskasvu, see on raske VKE-dele, kes on selgrooks Euroopa majandusele. minu küsimus on järgmine, mida kavatseb Euroopa Liit äh, teha selleks, et toetada tööjõu liikuvust Euroopa Liidu sees, aitäh! okei okay,, thank you very.... suur aitäh, härra Roope! suur tänu! proua esinaine, kolleegid. tahaksin konkreetse küsimuse esitada. see puudutab tuumaenergiat. nagu teate, minu koduriik sulgeb tuumaelektrijaama aastal kaks, aastal kaks tuhat kaksteist oli referendum, kus öeldi, et me peame loobuma tuumaenergiast, kuid äh, üle piiri Valgevene äh, Ostrovetsi tuumajaama just äh, viib lõpule nad rikuvad kokkulepet, nad alustavad selle opereerimist, stressitestid vastavalt meie metodoloogiale näitab, et on väga palju puudujääke seal. ja küsimus on, mida kavatsete teha selleks, et ära hoida seda, et Valgevene äh, võtab käiku tuumaelektrijaama ilma neid puudusi ületamata, see on väga oluline Leedu jaoks, aga kogu Euroopa Liidu jaoks samuti aitäh, härra Georgiev, proua. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστούμε και τις δύο υπουργούς για τις... Suur tänu mõlemale ministrile huvitavate sõnavõttude eest. soovin edu Soomele eesistujana. proua Kulmuni, te rääkisite eesistumise prioriteetidest, rääkisite ohutusest ja tervisest. kuidas saab tagada energiavarustuskindluse, kui Türgi näiteks ebaseaduslikku puurimist teostab Küprose lähedal. ja kas Soome eesistujana on huvitatud uute meetmete võtmisest selleks, et äh, Tür-, riikid kaasata Küprose probleemide lahendamisse. kolmandaks rääkisime energiavaesusest, see teema huvitab mind väga. on Euroopa osasid, kes kannatavad selle all. kas teil on selle jaoks äh, mingisugune terviklik kava selleks, et energiavaesusega tegeleda ja lõpetuseks lühidalt küsimust, mis enne vastust ei saanud. kas toetate kas BMW toetab teid? kas see on õige teie arvates? okei okay. um,, now next speaker, mis. ja nüüd järgmine kõneleja. härra England Kerr. tänan, tõstatasite väga huvitavad äh, teemad, küberjulgeolek äh, Suurbritannia jaoks on see üks suuremaid mõjutajaid meie riigile rääkides eelarvest, kas siia on kaasa arvatud ka Ühendkuningriigi panus, aitäh? okei okay,, that was the point. no Mr Zorinio. härra Zorinio. suur tänu. proua esinaine, mul on otsekohene küsimus äh, proua Kulmunile kliimamuutuste ja energia kohta. nagu teate, eesistuja ettepanekuks on uus roheline kokkulepe, kuid samal ajal kuuleme siseriiklikest energiakavadest liikmesriikides. volinik äh, Šefkovitš ja Kalniete on sellest rääkinud ja proua Kalniete on sellest rääkinud. kas see võimaldab meil saavutada seatud eesmärke, nii et minu küsimus on, kas Soome eesistujana kavatseb stiimuleid liikmesriikidele pakkuda. et need eesmärgid tõepoolest täidetaks. ja selleks, et me saaksime rääkida äh, taastuvenergiast, energiasegust ja muudest sellistest okay.. kes siin sosistab? I need to repeat in english no,. No, kõneleja küsib, kas ta peab inglise keeles kordama. ei, kel-, keegi sosistas avatud mikrofoni, ütleb esinaine. suur tänu, härra Sorinio. nüüd plokk, plokk. E, hasłem pre prezydencji fińskiej jest zrównoważona Europa, a jednym z priorytetów jest wzmocnienie. Suur tänu. Soome eesistujana räägib e, jätkusuutlikust Euroopast, e, sellest, et Euroopa Liit peaks olema liidriks võitluses kliimamuutustega. räägime üleminekust madalate heitmetega majanduse suunas, kuid see peaks olema inimkeskne. inimeste elatusstandardid peaks tõstma selles protsessis. Euroopa Parlamendis räägime me erifondi loomisest, mis toetaks solidaarset üleminekut, tahame toetada neid piirkondi, mis äh, on söest sõltuvad, mina esindan just sellist piirkonda, Sileesiat Poolas, ja seega minu küsimus on, kas te kavatsete meie algatusi toetada, minu eelkõnelejad rääkisid energiavaesusest, räägime sudust, reostusest, aga ei räägi piisavalt nendest inimestest, kes on energiavaesuses kui me võitleme kliimamuutustega, siis mõnikord unustame, et see kõik viib selleni, et hinnad tõusevad. E, energiahinnad tõusevad ja kohe lõpetan, ütleb kõneleja. samuti tahaksin teada, kuidas te spekuleerimisega e, hindade osas kavatsete võidelda CO kahe emissioonide puhul okay,? suur tänu, härra Adinolfi suur aitäh, lugupeetud esineja, ma tahaksin äh, proua Marinile äh, digitaalturvalisusega seoses ühe küsimuse esitada äh, meeles tuleb pidada seda, et Euroopa Liidus on umbes neli tuhat pettusekatset digitaalmaailmas päevas, mõnedes liikmesriikides viiskümmend protsenti kuritegudest, mis on toime pandud, on infotehnoloogia kuriteod äh,. ning äh, see see on teema, mis huvitab äh, paljusid parlamendisaadikuid. minu küsimus on selline, milliseid asju te tahate ette võtta äh, võimalikult kiiresti selleks, et tagada, et meil on piisavalt rahalisi vahendeid selle äh, kriisiga tegelemiseks. ja see puudutab ka Europoli poolt tehtud, aitäh. suur tänu, proua Tusson. tänan, proua Sinen prouad ministrid, vaatamata tahtele, mida väljend-, on väljendatud Euroopa Liit ega liikmesriigid, ei austa Pariisi kokkulepet ja ettepanek viiekümne, viiekümne viie protsendini viia heitmete vähendamine on kaugel sellest vähemalt kuuekümne viiest protsendist, mis oleks vajalik selleks, et ära hoida soojenemine ühe koma viie kraadini. kuid me teame, milliseid meetmeid võtta, miks me siis ei rakenda neid? igal aastal Euroopa Liit raiskab neli miljardit eurot otsetoetustena fossiiltoetustele, sada kaksteist miljardit, arvestades kaudseid toetusi teadusuuringutele ja arengutegevusele. tekstilised, toksilised eurod nii halvendavad meie planeedi olukorda, need on skandaalsed valikud ja meil on neid summasid vaja selleks, et rahastada ökoloogilist üleminekut. Shell ja Total, Total saavad toetusi, eurooplased ründavad neid, Euroopa linnad on selle vastu ning Euroopa Liidul ei ole ühtegi kava selleks, et sundida ettevõtteid kliima vallas midagi ette võtma, midagi ei ole laual selleks, et kliima pakiliste teemadega tegeleda. prouad ministrid, kas lõpuks ometi kasu- ka,, soovite kasutada avalikke investeeringuid ja erasektori reguleerimist selleks, et päästa meie planeet? tänu, proua Tussa. järgmine kõneleja peaks olema proua Gonzales Casares, härra Gonzales Casares, ma väga vabandan. ma luban, et parandan ennast, ütleb proua esinaine. pean õppima teid tundma alles. vabandused vastu võetud, tere tulemast, prouad ministrid. ja suur tänu, et äh, meiega täna siin vestlete. me teame, et Soome eesistujana peab oluliseks äh, kliimamuutusi kliima soojenemist. eelmisel ametiajal tegime ka edusamme kliimamuutuste vallas keskmises perspektiivis. direktiiv taastuvenergia osas võeti vastu meie komisjonis. aga endiselt ei ole me vastavuses Pariisi kokkuleppega. ja mõned riigid äh, ei soovi teha muutusi energia ülemineku vallas loomulikult tuleb äh, karmikäeliselt läheneda nendele muutustele, kuidas siis tagada, et energia ja kliimaala, riik, alased liikmesriikide kavad, ähm, nendes ületatakse puudujäägid selleks, et me saavutaksime need eesmärgid, mis liikmesriigid on seotud, kuidas eesistuja saab siin abiks olla? lähikuudel, kas kavatsete äh, Äh, latti kõrgemale seada taastuvenergiate ja energiatõhususe osas. meil on samuti vaja pikaajalist strateegiat. aeg hakkab lõppema, mul on, mida teete selleks, et nõukogu, kes hetkel ei, ei toeta seda, et nõukogu toetaks kliimaneutraalsust aastaks kaks tuhat viiskümmend. okei, thank you very much. suur tänu. ja vaatame, kes on meil veel, härra Puhner. suur aitäh. kas te äh, tegelete ka 5G äh, äh, terviseohtudega selleks, äh, et Äh, selgitada need välja, kas selleks äh, äh, on ette nähtud mingisugune teadlase poolt koostatud arvamus või hinnang, teiseks tahaksin teada, kas sellise hinnangu tulemus on valmis enne, kui massiliselt seda uut tehnoloogiat kasutusele hakatakse võtma, teine küsimus puudutab terasetööstusse, me juba oleme rääkinud terasetööstuse rahalistest probleemidest, kui me tahame muudatust äh, näha terasesektoris, siis äh, seda ei saa läbi viia ilma komisjonipoolse rahalise toetuseta, Euroopa Liidu poolse äh, rahalise toetuseta. millised on teie plaanid selles vallas, aitäh! aitäh! nüüd härra Tomisovski. härra Tomisovski. aitäh! eelkõnelejad rääkisid konkurentsivõimest Euroopa majanduses, meie tööstusest. komisjoni uus president on rääkinud maksudest toodetele ja teenustele, mida imporditakse Euroopa Liitu ja kui nad ei vasta nõuetele keskkonna vallas. see on huvitav mõte. ma tean, et me ei ole väga konkurentsivõimelised, sest me maksustame iseennast liiga kõrgelt ja siis toome sisse Euroopa Liitu kaupu, millel on tohutu süsiniku jalajälg. nii et tulistame iseennast jalga, nii et kas kavatsed selles osas midagi ette võtta? aitäh, härra Fuchslang. Thank you very much uh,, madame le president and.... suur tänu, proua esinaine ja tänan ministreid ka selle eest, et kliimaküsimused on nii olulised teie programmis. minu küsimus on pisut äh, seotud eelkõneleja küs-, küsimusega, kuidas kokkulepet saavutada, äh, kuidas olla piisavalt ambitsioonikad nõukogus? eelmisel kuul tekkis olukord, kus nõukogu ei suutnud kokkuleppele jõuda selles osas, et Euroopa Liit peaks olema kliimaneutraalne aastal kaks tuhat viiskümmend, neli riiki olid sellele otsusele vastu. ja kuidas teie siis nüüd kavatsete need kõnelused taaskäivitada selleks, et nõukogu jõuaks kokkuleppele, nii et kõik hakkaksid seda strateegiat toetama? ja kuidas ähm, leida ühine arusaam, nii et kõik äh, toetaksid seda strateegiat, kas kavatsete kompenseerida mõningaid riike? kellel on olnud raskusi õigeaegselt äh, ülemineku saavutamisega, kuidas seda protsessi näete? suur tänu, härra Kelly! Uh, soovin edu Soomele eesistujana, mõnikord ootame eesistujatelt liiga palju. soomlased kahtlemata on sama edukad kui kõik teisedki. kliimamuutusi on paljud maininud, see tähendab, et muutusi tuleb palju inimeste, tööstuse jaoks. mõned ka-, sektorid kaovad ära, söetööstus näiteks, põllumajanduses samuti. kuidas Soome eesistujana tagab, et üleminek oleks õiglane, et keegi ei jääks maha, kui me hakkame arutama MFF-i? Thank you very much and now uh, Mr Hristov suur tänu, härra Kristof. aitäh. esiteks suur tänu ministritele üksikasjalike vastu, vastuste eest ja info eest. digiidentiteedi valik on tõsine probleem. eelmisel nädalal Bulgaarias on väga paljude eh, Bulgaaria kodanike identiteet varastati Maksuametist aasta tagasi äh,. häkiti kaubandusregistrit seitsmeteistkümnendal mail. nõukogu võttis vastu raamistiku, mis puudutas sanktsioone ja meetmeid küberrünnakute puhul. mis on teie seisukoht seda tüüpi meetmete tõhususe osas? ja veel üks küsimus Te mainisite eetilist digimajandust ja tehisintellekti. tervitan seda mõtet, aga kuidas kavatsete seda ellu viia? see hakkab ju, see jätkub ka pärast teie eesistumist. suur tänu, Rohan. The Greens Group Roheliste fraktsioonist. Äh, tundub, et tema on juba lahkunud. proua Jaudin, palun. suur aitäh mina tahaksin Soome eesistujalt pärida äh, Äh, tervishoiu RD äh, partnerluste kohta, võttes arvesse neid mõju-uuringuid nende äh, partnerluste kontekstis roheliste jaoks on väga oluline see, et neil oleks sotsiaalne mõju ja et nad panustaksid STG rakendusse. see on väga oluline Äh, on kaks tervishoiuga seotud partnerlust, mille komisjon on välja pakkunud, üks on järelprogramm äh, Euroopa Liidu ja arenguriikide äh, kliiniliste uuringute programmile selle programmi eesmärk oli panustada jätkusuutliku arengu täitmisesse ning teine selline programm puudutab uuenduslike ravimite algatust ja seda on mitmelt poolt kritiseeritud. Mm, hinnangute kohaselt äh, on küsitav see, kas ta tagab sotsiaalse soovitud mõju ja seetõttu äh, on vaja äh, reforme siin valdkonnas ja tuleb panna paika rahvatervise prioriteedid siin valdkonnas Eh, selleks, eh, et eh, panna paika põhimõtted selliste teadusuuringute tulemuste kontekstis, milline on Soome eesistuja arvamus selliste tulevaste partnerluste ja sellega seonduvate reformide vajaduste koha pealt, eriti kui me räägime sellest, et oluline on see, et nad tagaksid sotsiaalse mõju ja panuse jätkusuutlike arengu eesmärkide täitmisesse. aitäh! okei okay,, thank you very much! suur aitäh! ülejäänud äh, kõnelejad äh, on kõik sotsiaaldemokraatide fraktsioonist äh, ja ma tahaksin küsida, kas keegi on tähele panuta jäänud teistest fraktsioonidest, härra Kubilius, proua Virkunen, kas on veel keegi? ei ole. härra Kubilius, palun. suur aitäh aitäh ja palju õnne Soome eesistujale. mina tahaksin äh, tulla tagasi äh, ühe küsimuse juurde. oma äh, eesistumise kavas olete te välja toonud selged eesmärgid, te olete öelnud, et Euroopa Liidul on vaja jätkusuutlikku majanduskasvu ja konkurentsivõime strateegiat ning meie eesmärgiks peaks olema äh, muuta Euroopa äh, juhiks digimajanduse valdkonnas. mina tahaksingi teada, mida te teha kavatsete? Äh, selle eesistumise ajal, milliste dokumentidega te välja tahate tulla? meie Mm, oleme silmitsi konkurentsivõime valdkonna suurte väljakutsetega, äh, me püüame muutuda digimajanduse pioneerideks üleilmsel tasandil ja mida äh, teha äh, siis, kui tegelikult me oleme maha jäänud suurte ettevõtetega võrdluses Google, Amazon, Soomes oli Nokia, aga seda enam ei ole. niisiis, milline on Euroopa tulevik selle nurga alt vaadatuna? aitäh. proua Kaljurand, palun. Thank you suur aitäh, kõigepealt eh, ma tahaksin eh, teid tänada väga eh, heade ettekannete eest ja soovin teile palju edu eesistumiseks ma ei hakka kordama neid küsimusi, mis on seotud küberjulgeolekuga, mida minu kolleegid äh, juba mainisid, ootan põnevusega teie vastuseid neile küsimustele. aga minu küsimus puudutab äh, äh, online identifitseerimist, mina olen Eestist pärit ja mina olen saanud naudida veebipõhiseid teenuseid juba aastaid ja me teame, et E-teenuste, veebipõhiste teenuste ja digitaalse ühtse turu e-, eelduseks on veebipõhine identifitseerimine ning siin valdkonnas Euroopa on maha jäämas. meil on erinevad riigid, kus on erinevad süsteemid kasutusel ja minu küsimus ongi järgmine. mida oleks võimalik teha ja mida Soome eesistujana saaks teha selleks, et meil oleks äh, Äh, digitaalne veebipõhine identifitseerimissüsteem, mis vastaks äh, kõrgetele julgeolekunõudmistele, mis oleks juurdepääsetav äh, ning kättesaadav kõikidele Euroopa kodanikele, aitäh! suur aitäh teile, proua Virkunen, palun! Yes, thank you, madam. suur aitäh ja ma tean, et ma juba esitan teist korda oma küsimust, kuid ma tahaksin korrata oma esimest küsimust, mis puudutab MFF-i, sellepärast et äh, mulle tundub, et me ei saanud äh, sellele vastust. proua Kulmuni ütles, et Soome eesistujale on ääretult oluline viia lõpule MFF-i läbirääkimised ja see on väga tähtis tõesti, aga ka sisuline pool on tähtis, tähtis on ka see, mis siia otsusesse sisse pannakse Äh, proua äh, Marini, te ütlesite, et äh, Soome positsioon on riiklik positsioon, jah aga teie olete nüüd nõukogu eesistuja ja parlamendi jaoks on väga huvitav näha, eh, milline on see teie poliitika, millega te lähete MFF-i läbirääkimistele, eriti just nende oluliste instrumentide kontekstis, milleks on eh, Euroopa ühendamise rahastus, eh, rahastu, digitaalse Euroopa programm, Horisont Euroopa programm, need on väga olulised meie jaoks, need on meie komisjoni jaoks väga südamelähedased teemad ja me tahaksimegi teada, milline on Soome seisukoht nende oluliste teemadega seoses valitsuses, aitäh! suur aitäh, et selle teema taas tõstatasite ja härra Haissel, palun! Thank you very much, Chairman! suur aitäh, proua esinaine! Äh, mulle valmistas rõõmu see, kui ma kuulsin, et proua Kulmuni ütles, et liikmesriigid peavad otsustama, äh, milline on nende energiastruktuur, aga kasutanud oma emakeelt on selge, et ähm, fossiilkütuseid äh, ei ole võimalik igavesti kasutada energiastruktuuri osana ja nüüd siin on esitatud küsimusi ka tuumaenergia kohta, jah, tõesti, äh, see on madala süsinikuheitmega energiaallikas, kuid äh, on väga madal soov või vähene soov seda kasutada, vaatamata sellele, et teaduslik äh, arvamus on selge, kui me räägime ohutusest. mina tahaksin teada, millisena näete teie äh, tuumaenergia tulevikku? Äh, kui me räägime Kesk-Euroopast ja, ja Ida-Euroopast sellepärast et äh, seal piirkondades kasutati äh, fossiilkütuseid ja hiljem hakati kasutama tuumaenergiat, aga ilma tuumaenergia kasutamata ei ole võimalik saavutada madala süsinikuheitme eesmärke või äh, süsinikuneutraalsust. suur aitäh! proua Markes Muito obrigada. Cumprimento também a presidência finlandesa. Suur aitäh, proua esinaine. ma tahaksin tervitada seda programmi, eh, mida eh, Soome ministrid meile täna hommikul tutvustasid. mul on omalt poolt kaks küsimust. ma olin väga rõõmus, kui ma eh, nägin, et te olete mures digisektori pärast ja see ei ole mitte seotud ainult konkurentsivõimega, vaid te rõhute ka kaasatusele. see on üks võtme prioriteete teie programmis ma tean, et Soome valitsus tahab äh, tagada ühele protsendile elanikkonnast äh, tehisintellekti alase hariduse kas te kasutate seda kogemust äh, selleks, et midagi sarnast Euroopas läbi viia? võttes arvesse, et teadmised ja haridus on ääretult olulised. Äh, seda eriti, kui me tahame hajutada inimeste hirme muudatuste ees. teine küsimus äh, on seotud sellega, mida meie Eesti kolleeg just ütles, see puudutab äh, Euroopa IT-süsteemide koostalitusvõimet ning turvalist identifitseerimisvõimalust, vaatamata kõikidele pilootprojektidele, mis meil on olnud, on meil endiselt veel tõkkeid äh, mis seisavad äh, ühtse teenuseture, turu ees selles valdkonnas, mida te selle parandamiseks ette kavatsete võtta? suur aitäh, kolleeg Mulder Laadu, palun suur aitäh, austatud esinaine, suur aitäh teile ka, proua ministrid, selle eest, et te tutvustasite eesistumisperioodi kavatsusi. me oleme tutvunud selle programmiga, mm, mille te välja olete töötanud ja üldiselt me äh, toetame teie ambitsioonikat programmi ettevõtluse, konkurentsivõime ja digivaldkonnas. Äh, siin on viidatud palju ka VKE-dele milline on VKE-de roll teie arvates Euroopa Liidus Digitaalse Euroopa programmi all, tegemist on võtmeprogrammiga, miljard eurot on sellele eraldatud milliseid meetmeid me võime oodata selleks, et toetada Euroopa tasandil VKE-sid, selleks et nad saaksid olla osa digitaalsest tegevuskavast? Nemad on ju need, kes loovad uusi töökohti. teine küsimus on seotud äh, tarbija kaitse ja ohutusega. milliseid konkreetseid meetmeid meil on vaja äh, selleks, et tagada äh, tarbijakaitse ja ohutus, aitäh! järgmine kõneleja, palun! suur aitäh! Äh, äh, Rootsi poolelt soovime teile palju edu eesistumiseks. oma programmis olete te välja toonud ka selle, kui oluline on teadusuuringute ja innovatsiooni valdkond ja ma olen teiega täiesti nõus. kui me tahame äh, tegeleda suurte väljakutsetega, mis meie ees on, populism, kliimamuutus, Euroopa Liit peab teadusuuringute eesliinil olema, tegelema arengu, arendustegevuse ja innovatsiooniga Horisont Euroopa programm on väga oluline instrument selles vallas. me peame panema paika õiged prioriteedid, soolist võrdsust tuleb ka teadusuuringute vallas rõhutada. teadusprogrammid eh, peavad silmas pidama ka ÜRO jätkusuutlikkuse eesmärke ja minu küsimus eh, oluline on samas tagada ka see, et Euroopa Liidu riigid eh, Äh, tagaksid selle, et äh, oleks akadeemiline vabadus äh, ja kui seda ei suudeta teha, siis kas uues programmis neil riikidel peaks olema luba osaleda või mitte? Perfect, thank you very much and finally, madam Holmes suur aitäh ja proua Holmes lõpetuseks. suur aitäh, proua esinaine, suur aitäh ka teile, eh, proua ministrid, eh, selle programmi tutvustamise ja küsimustele vastamise eest. minu küsimus puudutab tööstust. tööstus on eh, majanduse üks tugisambaid ja iga viies töökoht on sellest sõltuv eksport tööstust, samamoodi see on osa ekspordisüsteemist ja mootoriks teadusuuringutele. me räägime järjest rohkem teadmistepõhisest tööstusest e, ja me peame liikuma suure lisandväärtusega tootmisele, mm, ja loomulikult selle e, käigus luuakse uusi töökohti, aga tekivad ka uued väljakutsed. ühest küljest on meil väga e, hea kvalifikatsiooniga töötajad ja teisest küljest on selliseid sektoreid, mis võivad maha eh, jääda, kui selline muutus toimub. ja millised on eesistuja prioriteedid, kui me räägime Euroopa tööstuse edasiviimisest eh, ja sellega seotud töökohtadest, eriti nendes piirkondades, kus on probleeme tulevikuga kohandamisega, eriti kui me räägime VKE-dest, Äh, kellel on kõige rohkem probleeme Euroopa Liidu poolse rahastuse saamisega. mida te teete selleks, et liikuda uue äh, Euroopa tööstuse suunas? suur aitäh selle huvi eest, mida te üles olete näidanud. loomulikult kõikidele küsimustele vastuse andmine näib olevat võimatu, aga eesistujaks on väga hu huvitav ära kuulata see, millised on need teemad, mis on meile südamelähedased ja millega meie tahame, et eesistuja tegeleks. nii meil on nüüd veidi aega veel järele jäänud ja palun, see aeg on teie käsutuses, tehke, mis te suudate sellega. sõna on teil, proua minister. suur aitäh, äh, suur aitäh, äh, austatud parlamendisaadikud, nende küsimuste ja kommentaaride eest. Äh, küsimusi oli tõesti palju, ma püüdsin need gruppidesse koguda ja vastata neid nendele kollektiivselt, näiteks tehisintellekti küsimused, teadusuuringute küsimused, tööstusvaldkond, kliimamuutused, digimajandus. digimajanduse küsimusele vastab kindlasti ka minu kolleeg ähm, Sanna Marin aga loomulikult jah, need teemad on meie jaoks väga olulised, oluline on tagada uus majanduskasv, mis on seotud ka sellega, mida kolleeg Maldonado küsis oluline on see, et meil oleks selliseid tehnoloogiaid, mille abil on võimalik uute tüüpi majanduskasvu edendada. esitati küsimusi ka Horisont programmi kohta ja selle eelarve kohta ja MFF-i kohta. proua Virkunen mainis seda teemat. eesistumise jooksul me püüame äh, Eh, selle paketi äh, lõpule viia, see on tõesti meie jaoks väga olulise tee, oluline teema. eesistuja jaoks on väga oluline see, et MFF tõesti saaks lõpule viidud, mis puudutab äh, Horisont Euroopat, siis ähm, ääretult tähtis on see, et et me äh, peaksime silmas, et meil on vaja uusi teadusuuringuid, uusi tehnoloogiaid, millega meil oleks võimalik parandada konkurentsivõimet tööstusvaldkonnas, see teenib meie kodanike huve ka. meil on vaja äh, koostööd äh, akadeemikute, teadlaste vahel, see on ainus viis, kuidas uut tüüpi majanduskasvu edendada. nii, kui nüüd vaadata digitaliseerimisega seotud küsimusi, siis äh, siin peab juttu tegema ka andmepõhisest majandusest ja eetika poolest, mida ka mainiti. kolleeg Pobilius mainis seda. jah, loomulikult on oluline see, et äh, tulevastes aruteludes äh, me paneksime oma arutelu keskmesse inimese, sellepärast et me teeme ju tööd Euroopa kodanike nimel ja me usume, et uued teenused ja tehisintellekti kasutuselevõtt aitavad äh, VKE-sid ning võimaldavad neil areneda ja kasvada. esitati ka äh, kaubanduspoliitika laia, laiemapõhjalisem küsimus. väga oluline on see, et Euroopa tasandil me keskenduksime äh, uutele reegliste, reeglitepõhisele äh, nii-öelda maailmakorrale äh, näiteks Euroopa startupid äh, on toonud juba muudatusi, näiteks äh, meil on äh, nutikad tervishoiuteenused, puhtad sõidukid, asjade internet. Nendes küsimuses saab rääkida pikemalt ka minu kolleeg, lisaks sellele ka küberjulgeolekust kui liiga nüüd edasi kliimaküsimuse juurde, siis ka äh, see on väga laiapõhjaline äh, küsimus ja lai teema. see on väga oluline teema. tähtis on see, et riiklikud strateegiakavad, äh, et nendega edasi mindaks ning et nende põhjal antaks tagasisidet. nõukogu tõesti arutab seda teemat, see on väga tähtis ja nende kavade põhjal me teame seda, milline on erinevate riikide olukord siin mõned kolleegid küsisid ka seda, kuidas me tahame nendes valdkondades edu saavutada. me peame mõtlema ka erinevatele piirkondadele. Euroopa Euroopa eh, peab saama erinevaid tehnoloogiaid eh, kasutada ja kui me suudame seda ühtselt teha, siis teised maailma piirkondad on sellest ka kindlasti huvitatud. nüüd puhta energia pakett seda mainiti ka. oluline on see, et arutelud sellel teemal jätkuksid sügisel nõukogus, kui me hakkame riiklikke kliimakavasid läbi vaatama esitati veel küsimusi ka äh, tuumajäätmete kohta ja nende ladustamise kohta äh,. kolleeg Pekkarinen mainis seda see on tõesti väga oluline teema. oluline on tagada turvaline ja vastutustundlik lähenemine sellele eh, tuumajäätmete teemale. Eh, ja kui me räägime Soome energiasüsteemist, siis eh, see on riiklik küsimus ja äh, ma praegu sellest rääkima ei hakka, sest et meie esindame praegu kogu nõukogu. kõige olulisem on see, et ambitsioonikuse tase kliimapoliitikas oleks äh, kõrge. siiani on see niimoodi olnud, aga on teatud teemasid, nagu näiteks Astrevitši tuumajaam, mida siin mainiti, mis vajavad veel tegelemist, on selge, et Euroopa Liit peab tegutsema, rahvusvahelisi kokkuleppeid tuleb järgida ka sellistel puhkudel. kolleeg Jörg mainis ka Türgiga seonduvat ja Küprosega seonduvat jah, eh, meil on eh, ambitsioonikad eesmärgid energiavaldkonnas, kuid me peame siiski ka energiavaesust silmas pidama, paljud kolleegid rääkisid sellest. energialiit on oluline eh, ja väga tähtis on ka see, et liikmesriigid annaksid teada, milline on energiavaesuse määr energiastruktuur on loomulikult riikide endi otsustada, aga äh, meil on heitmete eesmärgid äh, paika pannud ühiselt äh, ja me tahame fossiilkütuste kasutamist vähendada. loomulikult on oluline, et vahendeid, kuidas energiavaesust vähendada, saaksid valida liikmesriigid ise vastavalt sellele, mis neile sobib ja nüüd, mis puudutab äh, sotsiaalset vastuvõetavust, äh, kui me räägime sellest üleminekust, siis jah, me peame äh, vaatlema erinevaid stsenaariume, siin räägiti nendest, näiteks härra Kelly rääkis sellest täpsemalt. Euroopa tööstus on väga hea tasemega ning kui me räägime riiklike riiklikest kliimakavadest, siis tegelikult ma sellele küsimusele vastasin juba oma eelnevas sõnavõtus. loomulikult me oleme püüdnud tagada ja püüame tagada, et äh, riigid äh, peaksid kinni paika pandud eesmärkidest. Äh, see on meie programmis ka ära toodud. siinkohal on oluline see, et me tagaksime piisavalt rahalisi vahendeid selleks, et see üleminek saaks toimuda aega mul väga palju ei ole äh, ja tundub, et ma kõikidele küsimustele vastata ei saa, aga ma olen kõik küsimused kirja pannud ja äh, võtan need siis endaga kaasa ja tegelen nendega, siin räägiti ka äh, partnerlustest erinevate valdkondade vahel, jah, see on ka väga oluline partnerlused peavad olema avatud ja lihtsad, me peame teadma, mis seal toimub. võib-olla eh, siinkohal tänaksingi proua esinaist ja tahaksin tänada teid kõiki ka väga heade küsimuste ja kommentaaride eest. ja lõpetuseks ütleksin midagi, mis puudutab kodanike kaasatust, see on väga tähtis kliima- ja energiavaldkonnas see on tegelikult oluline kõikides poliitilistes valdkondades, kus te tööd teete. ma olen väga tänulik selle eest, et mind siia kutsuti, olen saanud teilt nüüd suuniseid ja küsimusi seoses sellega, äh, kuhu suunas me peaksime liikuma ja me anname endast parima, et seda kõike saavutada lähima kuue kuu jooksul me tahame tagada, et majanduskasv oleks ähm, sotsiaalselt, majanduslikult äh, ja ökoloogiliselt õiglane ning samal ajal ambitsioonikas kõikides valdkondades, aitäh! suur aitäh ja nüüd saab sõna proua Marin, palun! suur tänu! austatud parlamendisaadikud, suur aitäh suurepäraste küsimuste ja kommentaaride eest, me panime need kõik kirja ning me võtame need kindlasti koju kaasa ma loodan, et äh, läbirääkimised parlamendiga jätkuvad ja arutelud jätkuvad terve e-, eesistumisperioodi jooksul. siin esitati küsimusi, mis olid suunatud otse mulle ja ma püüan nendele vastata. Äh, kolleeg Carvalho Äh, küsis 5G võrkudega seonduvast. mina leian, et on oluline see, et me Euroopa Liidus peaksime ajakavast kinni, kui me räägime 5G kasutuselevõtust. Euroopa Liit on äh, oluline tegija siin valdkonnas ning äh, ma loodan, et Euroopa poolt tehtav siin on üleilmsel tasandil konkurentsivõimeline. kolleegid Kuttedal, Adinolfi ja teised tahtsid täpsustavat infot küberjulgeoleku koha pealt. viimastel aastatel Euroopa Liidus oleme me astunud äh, samme selleks, et parandada küberjulgeolekut. Äh, me oleme vastu võtnud äh, vastavasisulise määruse ja direktiivi mul on hea meel ka see, selle üle, et Enisal on nüüd uus ja jõulisem mandaat äh, oluline on tagada koostöö liikmesriikide, institutsioonide, erasektori ja, ja teadlaste vahel eh, selles vallas. me saame teineteiselt õppida edulugusid ja õppida ka teineteise vigadest. Eh, ma tõesti leian, et eh, NISA direktiiv on oluline samm edasi selle valdkonna tugevdamise suunas, meil on vaja äh, Äh, ka selgust rohkem siin valdkonnas, liikmesriigid võtavad seda teemat tõsiselt ja me loodame, et me suudame tulla välja hea lahendusega, väga tähtis on arutelule piisavalt aega anda selleks, et tulemus oleks võimalikult hea. nagu ma ütlesin, siis äh, küberohtudesse tuleb tõsiselt suhtuda, suhtuda. Äh, me peame tegutsema selles vallas ka tulevikus, näiteks äh, koostöö korrakaitseasutuste vahel on väga intensiivne, oma eesistumise ajal püüame säilitada koostöö erinevate osapooltega. kolleeg Kristov rääkis isikuandmete äh, vargusest. Euroopa Liidus on andmekaitse üldmäärus, mis on peamine instrument, kuidas isikuandmeid kaitsta. nõukogu Äh, hoiab silma peal äh, kübervargustega äh, seonduval. siin küsiti ka platvormide kohta ja selge on see, et meil on vaja selgeid reegleid ja õiglaseid reegleid. aga enamus nendest teemadest on tööhõiveministri portfelliga seotud, ma loodan, et andmekaitse teemadel me saame äh, õiglase andmetel põhineva majanduse äh, põhimõtteid äh, jõustada. edasi, me peame rõhutama, et väga oluline on asjade internet, tehisintellekti valdkond, 5G tehnoloogia, komisjon on välja tulnud uute programmidega, mis on väga tähtsad Neid tehnoloogiaid tuleb kasutusele võtta ja me peame eh, selleteemalisi arutelusid jätkama, proua Kaljurand eh, ja kolleeg Marques eh, tahtsid teada elektroonse identifitseerimise kohta. sätted on võrdlemisi laiaulatuslikud Euroopa Liidus selles vallas. me püüame Eh, tegeleda selle teemaga, näiteks Helsingis eh, tuleb oktoobris konverents just täpselt sellel teemal. Eh, kolleeg Markes tahtis teada seda, kuidas oleks võimalik kaasata kõik digitaliseerimisse. see on väga oluline teema, kuidas kodanikud on sellesse kõigesse kaasatud, kuidas sellesse üleminekusse kodanikke kaasata. ma leian, et kodanike harimine selles vallas on õige lahendus. ja see ei ole ainult mitte minu pädevusalas, aga Euroopa programm äh, püüab rõhutada seda, kui oluline on äh, õppetegevus selles vallas. ja see on meie tegevuskavas. suur aitäh kõikide küsimuste eest tõesti võib juhtuda, et äh, päris kõikidele küsimustele ma vastata ei jõudnud, kuna aega lihtsalt ei ole, kuid ma olen kindel, et me saame oma koostööga jätkata Mm, ma olen valmis eh, siia komisjoni tagasi tulema selleks, et eh, nendel teemadel teiega koos arutleda. loodetavasti on eh, meie koostöö viljakas ja me suudame nende oluliste teemadega edasi minna, millest me täna rääkisime, aitäh! suur aitäh teile Äh, suur aitäh siia tulemast, äh, proua ministrid. Äh, suur aitäh selle eest, et te ära kuulasite, mis meil hingel on. suur aitäh, kolleegid, jällegi teile, et te huvitatud olite sellest arutelust. kohtume taas kell neliteist kolmkümmend, kus me suletud uste taga hakkame rääkima Galileo teemadel